everybody, uh, welcome. tere. of IMCO and INTA. tere, tere tulemast äh, ja tere meie ühiskoosolekule, mis puudutab kultuurikaupade äh, kauplemist ja nagu te teate, siis see on ühine koosolek ja äh, Inta juht tahtis vabandada, esimees tahtis vabandada, et ei saa siin olla, nii et mina juhin seda koosolekut meie mõlema nimel Te kõik olete saanud päevakorra ja kui mingeid märkusi ei ole, siis on päevakord vastu võetud. nagu te kõik teate, siis äh, see kohtumine edastatakse ka internetis ja tegemist on e-kohtumisega ja kui meie eelmiste äh, kohtumiste päevakordade kohta äh, kahekümne esimesel märtsil ja kahekümne esimesel aprillil toimunud kohtumiste päevakorra kohta mingisuguseid kommentaare ei ole, siis saab need vastu võtta ja alustame tänase koosolekule, arutame muudatusettepanekuid ja ka kompromissmuudatusettepanekuid, mille kaks raportööri tegid. oli kolmsada kaheksakümmend muudatusettepanekut komisjoni ettepanekule, viiskümmend kuus kompromissmuudatusettepanekut pakuti välja raportööride poolt, variraportöörid on neid arutanud ja Need on tehtud kättesaadavaks ka teile kõigile enne tänast koosolekut. ja kõneaja osas tahaksin alustada kõigepealt raportööridest ja siis jätkata variraportööridega. ja raportööridena meil on siin Inta nimel proua Moska, aga ma olen aru saanud, et härra Kuhn räägib tema nimel, nii et härra Kuhn, teil on sõna. jah yeah,, thank you, chair, danke, Frau Vorsitzende aitäh, proua esinaine, ma esindan siin täna kaasraportööri proua Moskat Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ning kõigepealt tahaksin tänada variraportööre, sekretäriaati ja assistente hea koostöö eest, meil on toimunud kaks produktiivset variraportööride kohtumist, tehnilisi kohtumisi samuti, kus sai üksikasjadele rääkida kõikide fraktsioonide eesmärk on selge, meil on vaja seda määrust, et võidelda kultuuritoodete äh, ibe, äh, illegaalse kaubanduse vastu. päritoluriigi äh, põhimõte peaks kehtima kultuuritoodete puhul. me teame ju, et päritoluriigi tõendamine ei ole alati võimalik kultuuritoodete puhul. sellele tuleb leida ka lahendused ning seda küsimust tuleb veel arutada millised reeglid peaks seal kehtima. võib-olla kasutades siis ka kolmanda riigi põhimõtet. me ei soovi siin eh, tõstatada lahendamatuid eh, probleeme, aga soovime ka, et tolliametitel oleks võimalik võimalikult tõhusalt oma tööd teha. sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et impordi eh, määrustik äh, võtab arvesse ka ekspordisüsteemi äh, ning meil on samuti vaja parandada koolitust. impordi äh, määrustik kultuur, kultuuritoodete puhul võiks arvesse võtta meie ekspordimäärustikku mis puudutab ka seda kultuuritoodete nimekirja, sellest peaksime võib-olla veel hiljem täpsemalt rääkima. aitäh ja nüüd IMCO raportöör härra Dalton. aitäh! tahaksin ka tänada meie kahte sekretäriaati ning proua Moskat tehtud töö eest senini oli meie töö, ühistöö väga edukas, kaks variraportööride kohtumist oli ning minu arvates oleme astunud positiivseid samme lahenduse leidmiseks, aga suur hulk küsimusi on veel lahendamata. üks suuremaid väljakutseid mõlema komisjoni jaoks on see traditsiooniliste kaupade piiriülene liikumine näiteks öö, öö, lambakoivad äh, äh, liiguvad Uus-Meremaalt meile siia, autoosad liiguvad pidevalt üle piiri, aga äh, kaup, kultuurikaupade puhul ei pruugi olla mingisugust, mingisuguseid paberil olevaid tõendeid piiri juures liikumise kohta. meil oleks vaja sellist kokkulepet, mille põhjal tolliametid saaksid ka töötada tolliametid peaksid nüüd hakkama ka mõtlema selle üle, kuidas ja millal ka umbes kaks tuhat aastat tagasi mingisugune kultuuritoode üle piire, piiri liikus, siis see muudab nende töö võimatuks. seega meie süsteem peab toimima kõigi jaoks minu arvates. tuleb keskenduda nendele valdkondadele, mis tekitavad kõige suuremat ohtu, sest meie ettepaneku peamine eesmärk on ju pärssida terroristide rahastamist viimasel vareraportööride kohtumisel Rahvapartei tegi huvitava ettepaneku reguleerimisala kohta, et see peaks ICOM-i punasel nimekirjal põhinema. ja see oleks ka rohkem võib-olla kooskõlas meie eesmärgiga, et ohustatud tooted ei liiguks vabalt Euroopa Liit, eh, Liidus. komisjonil peaks olema ka delegeeritud pädevus eh, selleks, et koordineerida ja juht, juhendada tolliametite tööd. koordineeritus on oluline, et süsteem toimiks kõigi jaoks, nagu ma juba ütlesin, kui tolliametite töö on võimatu, siis muudame me probleemi veel hullemaks. veel üks vahend, millele me peaksime keskenduma tolliametite puhul, on lävend. minu arvates on oluline siin võtta arvesse kolme lävendit, kõigepealt litsentsitud Äh, või impordi aval äh, tõenditega äh, tooted on Euroopa Liidust väljaspoolt, nad ei ole kallid. Neid ei tohi saada ka kasutada organiseeritud kuritegevuse või terrorismi rahastamiseks ehk siis tooted, mida on ebaseaduslikult välja kaevatud või vanadelt monumentidelt varastatud ehk siis kultuuripärandit äh, tuleb kaitsta, Euroopa kultuuripärand ei peaks sattuma bürokraatia ohvriks. Nad äh, ei tohiks jääda seetõttu Euroopa Liidust välja, vaid tuleks toetada nende naasmist Euroopasse. siis on siin erinevaid tähtaegi kasutatud, näiteks pildid, fotod või maalid, siis tähtaeg on ainult viiskümmend aastat. seesama puudutab ka mängusid või mänguasju arheoloogilised esemed, nende puhul on tähtaeg, ajapiirang suurem sada aastat. me soovime lihtsustada süsteemi ja kehtestada ühine sajaaastane tähtaeg. aga see hõlmab ka mõningaid tooteid, mis ei peaks kuuluma siia alla, näiteks Monopoli mängu algne versioon tuhande üheksasaja kolmekümne neljandast aastast langeks selle finantslävendi põhjal siia alla. minu arvates pole see õige komisjon kaalus ka kahesaja viiekümne aastast tähtaega. mina ja teisedki mõlemast komisjonidest läbi oma muudatusettepanekute tunduvad sellega nõustuda ning see väärtuse äh, lävend peaks olema ka sobilik. mis puudutab summasid, siis peaksime harmoneerima vastavalt äh, Äh, ekspordimäärusele äh, ehk siis viiskümmend tuhat eurot, aga aga võttes arvesse antiikesemeid, siis võib-olla on siin mingisuguseid erisusi veel. mõningad äh, teemad vajavad veel variraportööride poolt arutamist, loodetavasti jõuame kokkuleppele, nimelt transiitkaubad, mis ei jää Euroopasse, ning ka kaubandusmessid, mõlemad teemad on tähtsad, eriti transiit meie fraktsioon on selle teema üle mures, variraportööridega olid meil viljakad arutelud küll ning me mõistame, et see teema ei ole väga lihtne. aga lõpetaksin nüüd, sest siin on palju erinevaid teemasid, millest ma võiksin selle määruse puhul rääkida, kindlasti teisedki kõnelejad mainivad seda ning ootan kõnelejaid, kõnelejate seisukohti mõlemast komisjonist, aitäh! suur tänu! rahvapartei esindaja on kohal, aga proua Verhaienit ja proua Lessat, ma saan aru, ei ole kohal. aga Pascal, sina oled kohal. see tähendab, et nad äh, vist äh, tunnistavad, et koostöö raportööriga taga on olnud hea. siis härra Koon äh,, IMCO ja äh, sotsiaaldemokraatide nimel on ka kohal, teie aga vist ütlesite ära, mis teil öelda on, see tähendab, et ECR INTA esindaja on David Campbell, teda ka kohal ei ole, ehk siis härra Salimovitš, teil on sõna. Thank you very much, madam chair um.... aitäh. tahaksin tänada kõiki koostöös osalejaid, raportööre, variraportööre, nagu härra Dalton ütles, oleme me edasi liikunud, kompromiss on juba sõlmitud, mis oleks võimalik vastu võtta. rõhutaksin paari asja, millega ma olen rahul ning paari, mis on veel problemaatilised, artiklid neli ja viis on loomulikult kõige keerulisemad nendest oleme me väga palju rääkinud, kompromissid minu arvates leidsid hea tasakaalu kontrollide tõhustamise ning äh, kaubandust mitte takistavate meetmete vahel. väga raske on sellist tasakaalu leida. me peaksime endiselt määruse lisast rääkima, sest see on väga tähtis, seal ju otsustatakse, millised kaubad mi-, peavad läbima milliseid protseduure ning impordi äh, avaldused peaksid olema äh, vähem põhjalikud, siis see impordi lintses, litsents ei peaks kehtima näiteks ka vanade raamatute kohta, sest tõenäoliselt nad ei aita rahastada terrorismi. ma olen rahul ka sellega, et siin äh, soovitatakse liikmesriikidel ja komisjonil välja töötada elektroonilised süsteemid, see on nüüd siia sisse saadud, see on meie jaoks tähtis teema, kuigi me mõistame, et mõningates riikides on sellega probleeme, aga seda tuleks teha nii, et asi oleks kõigi jaoks lihtsam. samuti on oluline leida kompromiss äh, artikkel neli lõige C puhul, ehk siis keeldumise puhul peaksid liikmesriigid teavitama komisjoni ning eriti, kui kahtlustatakse ebaseaduslikku äh, kaubandust, tuleb teavitada ka Interpoli ja Europoli, et saaks astuda edasisi samme. Hin-, hindame ka ALDE muudatusettepanekut, et ekspordiriigi termin tuleks asendada kolmanda riigi terminiga äh, juhul, kui pärit, päris allikariiki, algset päritoluriiki ei saa tuvastada, siis saab tuvastada riigi, kust ta ebaseaduslikult Euroopa Liidu, liitu sisenes. kõiki öö, äh, lünkasid loomulikult täita ei saa, see teema, see määrus üritab ju hõlmata viimat viit, viimast viite tuhandet aastast, aastat see, see, mille jooksul on juhtunud nii mõndagi, riigid on tekkinud ja kadunud. me üritame aga leida tasakaalu siin erinevate aspektide vahel ning leida viisi, kuidas takistada öö, äh, ebaseaduslikku või seaduslikku terrorismi rahastamist loomulikult kõige otsustavamad on need viimased väiksed üksikasjad siin, aga ma olen kindel, et viimane samm saab ka varsti astutud. suur tänu teile kõigile! Thank you very much and then aitäh! Shadow raportöör in aitäh! Inta variraportöör roheliste nimel, palun! Thank you, madam! suur aitäh, proua esimees! lubage kõigepealt öelda, et minu meelest me liigume õiges suunas. enamikul fraktsioonidel on ühine eesmärk ja selleks on jõuda ühisele seisukohale ja ähm, ületada need lõhed, mis praegu on kultuuritoodete impordi puhul ja mille ületamine on vajalik, et kaitsta ühist pärandit. see teema on keeruline, sest koosneb mitmetest alateemadest. meil on mitme tuhande aasta vanuseid kultuuritooteid, kuid on ka kaasaegseid tehnilisi dokumente. seega on need tooted tõesti väga erinevad ja see tähendab seda, et nende reguleerimine on keeruline. muidugi tekitab see ka selliseid probleeme, millele kohe mõelda ei osata. Neid probleeme on mitmeid. aga ma olen kindel, et meil on võimalik vastu võtta tõhusad sätted ja et me oleme teinud juba väga head tööd. mina ja minu fraktsioon peame oluliseks seda, et me võtaksime arvesse ka selliseid sätteid, mida meie oleme pakkunud. näiteks äh, transiidi küsimus, kui kaubad või tooted liiguvad läbi Euroopa Liidu ja kui pädevatel asutustel on piisav alus kahelda, et äh, sellised tooted tulevad tegelikult riigist, kus on äh, õigusnorme rikutud ma arvan, et praegune sõnastus on problemaatiline, me peaksime selle üle vaatama. mis puudutab ettepanekut koostada ICOM-i nimekiri, siis ei puuduta see mitte konfliktipiirkondi, vaid selliseid kultuuritooteid, mida peetakse riskantsemateks. selleks on mitmeid põhjuseid ja konflikt ei ole ainuke võimalik põhjus. me oleme nõus sellega, et see nimekiri tuleb, kui nimekiri on täielik ja hõlmab kõiki piirkondi, mitte ainult konfliktipiirkondi mis puudutab lisa, siis usun, et meil on vaja paremaid künniseid ja ma suhtun skeptiliselt väärtuskünnise kehtestamisse, sest äh, see künnis võib väga kiiresti muutuda. siiski arvan, et ka siin võime jõuda kokkuleppele, aitäh! aitäh ka teile! ja nüüd saab sõna komisjon, proua Nicole Euroopa Komisjoni esindajana, kuid ma ei näe teda praegu. siiski, palun, teil on sõna. aitäh, komisjon tänab kõigepealt raportööri ja äh, kaasraportööre ning samuti kogu Euroopa Parlamenti selle eest, et olete püüdnud välja töötada parima võimaliku instrumendi komisjoni ettepaneku kohaselt, et kaitsta kultuuritooteid ebaseaduslikult kolmandatest riikidest toodud kultuuritoodetega kauplemine on probleem, selle vastu võitlemine on seetõttu väga oluline. me oleme tänulikud nende muudatusettepanekute eest, millega püütakse keelustada selliste toodete jõudmine Euroopa Liidu tolliterritooriumile ja määrus peakski siis puudutama ainult väljaspool Euroopa Liitu, väljaspoolt Euroopa Liitu tulevaid kultuuritooteid. me tervitame ka definitsioonide nimekirja, seda, et lähteriik tuleb paremini äh, defineerida ning et tuleb kindlaks määrata, kust kultuuritoode siiski pärineb. kui see ei ole võimalik, siis tuleb äh, ka arvestada seda riiki, mis viimasena toote eksportis või transiitriiki. me tahaksime, et räägitaks ka minimaalsest väärtuskünnisest, et me vaataksime üle vanuse, äh, toote vanusepiiri, millest siin ka räägiti ja mis on seotud UNESCO konventsiooniga. aga me juhime liikmete tähelepanu sellele, et sellised muudatusettepanekud võivad oluliselt muuta määruse kohaldamisala me leiame, et konstruktiivsed on need ettepanekud, kus räägitakse impordilubadest ja sellest, et need load iseenesest ei tõenda omandiõigust ja sellest, millistel põhjustel võib keelduda loa andmisest. me nõustame, me mõistame seda, et tuntakse muret elektrooniliste süsteemide küsimuses, mis võimaldab liikmesriikidel infot vahetada ja et me peaksime mõtlema ka süsteemi rahastamisele. hiljuti võttis komisjon vastu äh, vastava ettepaneku, kus räägitaksegi sellest rahastusest, see ettepanek jõuab teieni peagi. me mõistame ka seda muret, mida väljendati sanktsioonide koha pealt ja järelevalve parem reguleerimine võib need mured lahendada me oleme veendunud, et Euroopa Parlamendi ettepaneku läbivaatamine Inda, Imko ja kultuurikomisjonis ühiselt aitab kaasa sellele, et see ettepanek muutub paremaks ja et meil õnnestub lahendada need keerulised probleemid, mis meie ees on, palju tõhusamalt. võttes arvesse, et see küsimus on kiireloomuline eriti mis puudutab seda, et me tahaksime ära hoida kultuuripärandi jätkuva kahjustamise ning ka terrorismi rahastamise, teeme me kõik endast oleneva selleks, et see ettepanek muutuks õigusaktiks juba enne uusi valimisi aastal kaks tuhat üheksateist. aitäh teile! aitäh! ja nüüd saab lõppsõnaks, lõppsõnaks saavad võimaluse uuesti kaasraportöörid, palun! aitäh! me oleme teinud väga head äh, koostööd. ma arvan, et enamik erakondi, enamik fraktsioone on meiega tegelikult äh, nõus ja arvan seetõttu, et meil õnnestub juba lähitulevikus kokkuleppele jõuda. siiski mõned sõnad vastuseks sellele, mida öeldi. impordiluba ei ole vaja kõigeks impordiluba, tuleks taotleda ja anda ainult eriti riskantsete toodete puhul, muidu peaks piisama lihtsalt avaldusest. ja me peaksimegi vaatama, milline raamistik äh, seda võimaldab. impordilubade küsimus on väga oluline, samuti elektrooniliste deklaratsioonide oma. mulle teeb pisut muret see, et räägitakse künnistest, olgu see siis seotud väärtuse või kultuuritoote vanusega, et öeldakse, et see tekitab uusi probleeme. ma arvan, et äh, ei tekita, sellepärast et meie eesmärk on ju võidelda terroristi, terroristide rahastamisega. kui meil on äh, vanuse või väärtuse künnis, siis ma arvan, et nii me suudamegi eraldada neid äh, tooteid, mida tõenäoliselt ei kasutada terrorismi rahastamiseks. ja siis on meil võimalik keskenduda ka riskantsematele toodetele. ja mis puudutab transiiti, siis minu meelest peame me olema väga ettevaatlikud ja mõtlema, mida me õieti tahame. meil ei ole võimalik äh, kaupu transiidi ajal lihtsalt kinni pidada ja kehtestada uusi reegleid ja me ei saa seda teha isegi mitte siis, kui me kahtlustame, et need tooted eksporditi ebaseaduslikult. kui riik, kust need tooted välja läksid, meile tõesti seda ise ütleb, siis me saame kauba transiidi ajal kinni pidada, aga pelgalt kahtluse põhjal kindlasti mitte. kuidas me saaksime kolmanda riigi norme lihtsalt sõltumatult peale suruda? ja peale selle peaksime küsima, milles on üldse probleem. kas need kaubad ei vasta meie määrusele, kui, kui see nii on, siis tegelikult ei ole mingit alust kinnipidamiseks, sest kolmandate riikide vaheline transiit Äh, ei olegi määruse kohaldamisalas. seega tuleks äh, meil mõelda, mida täpselt me teha tahame. kui kolmas riik meile tõesti ütleb, et kaubad, mis jõuavad kohe Euroopa Liitu, on ebaseaduslikult välja viidud meie riigis, siis on meil põhjust nad kinni pidada, siis on ka piisav alus, kuid kahtlus ei ole piisavaks aluseks. seega transiidi küsimus tuleb uuesti läbi mõelda. loodetavasti me saavutame lõpuks kokkuleppe, aga nagu ma ütlesin juba alguses, me jõuame sellele kokkuleppele lähemale ja ma olen kindel, et meie lõplik tekst sobib peaaegu kõigile, aitäh. aitäh, härra Kohn. Thank you, chair, danke. aitäh, tahaksin rõhutada seda, mida kolleeg Dalton juba ka ütles. nimelt me oleme lähedal kokkuleppele ning kindlasti suudame ühe kokku, kokku viia erinevad seisukohad oluline on see, et tõesti, et meil ei jää mingisuguseid lünkasid, et meie määrustik ei hakkaks kahjustama ka öö, meie kaubandust või meie tolliametite tööd, meie reeglistik peab olema tasakaalustatud, aga samas peame me tooma ka õigusliku kindluse meie tollile. seda annaks näiteks need nimekirjad Äh, kuigi seal võivad olla ka lüngad sees, kui me räägime läbikukkunud riikidest nagu Liibanon näiteks. seega tuleks võib-olla ICOM-i nimekirjad üle võtta äh, ekspordimäärustikust, see oleks võib-olla tollitöö jaoks ka praktiline, aitäh. Thank you very much. aitäh. ja ma tahaksin öelda veel seda, et hääletatakse järgmisel ühiskoosolekul, mis toimub kümnendal juulil. niisiis, aitäh! ja sellega on see päevakorrapunkt ammendatud.